nad on siis äh, äh, küsi-, nad tegelevad äh, sisuliselt küsimusega, mis vastab, vastavates küsimusele, mis ja delegeeritud määrused ei saa üksinda eksisteerida, nad on täiendiks olemasolevale ja see tähendab seda, et nad sisaldavad mittepõhimõttelisi elemente, mis siiski muudavad juba olemasolevat määrust, sest nad esitavad uusi kohustusi nad ei muuda eh, olemasoleva määruse põhimõtet, vaid eh, on lihtsalt detailsemad, selleks on need kaks määrust ka välja töötatud. sest kõik need sätted, neid peeti liialt tehniliseks selleks, et põhimääruses seda mainida, sellega seoses kõik institutsioonid otsustasid, et eh, neid võetakse kokku tehnilisemates määrustes äh, pisut tehnilisemal tasandil. ning kohustused, mis on seotud äh, delegeeritud määrusega, äh, on, nad on erinevad rakendusmäärusest, liikmesriigid nende osas ei hääleta, kuid komisjonil on kohus, konsulteerimiskohustus. ta peab konsulteerima kõigi ekspertidega. sellisel juhul, sellel puhul meil kohtusime viie ekspertide rühmaga ning see on ka eh, meie selgitavas märk, selgitavates märkustes kirjas ja see tähendab seda, et olid kaasatud eksperdid eh, liikmesriikidest, eh, Schengeniga seotud riikidest ning Euroopa Parlamendist. see tähendab seda, et ka liipekomisjoni sekretariaadist oli meil eksperte, kes osalesid meie töös. esimesed kohtumised toimusid väga äh, ammu, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis juba, sellel hetkel meil õiguslikku alust veel ei olnud, kuid samas läbirääkimistes olime me piisavalt kaugele jõudnud, leidsime, et on juba viimane aeg äh, hakata arutama, äh, kuidas äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal fondid juba võimalikult varakult tegutsema saaks hakata. pärast me andsime, sel ajal ei olnud väga selge kas eh, need, kõik need küsimused pannakse kokku, kas delegeeritud või rakendusmääruses eh, ja dokumentides eh, me Mm, palusime esitada äh, küsimusi, äh, tegime tabelid küsimuste-vastustega, vast-, esitasime omapoolsed vastused teisel kohtumisel, mis toimus ka oktoobris kaks tuhat kolmteist. pärast seda toimus äh, kohtumine kolm, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruaris ja pärast seda oli juba poliitiline kokkulepe fondide osas ning me saime juba esitada esmase teksti Eh, siis eh, neljandal aprillil eh, toimus kohtumine Lille ekspertgrupiga, enne kui määrus lõplikult vastu võeti ning kuuendal juunil toimus viimane kohtumine pärast seda, kui toimus sisekonsultatsioon Euroopa Komisjonis, õigus, õigusteenistus oli teksti üle vaadanud ning saime lõpliku teksti esitatud sellisel kujul, nagu see Äh, äh, lõpuks käiku läks, rohkem küsimusi me pole ka selle kohta saanud. nüüd esimene määrus, mis puudutab määramiskriteeriumeid äh, ning auditeerimisameteid, paneb paika reeglid, mida peavad täitma liikmesriigid, mis Äh, puudutab äh, mõlema fondi äh, kasutamist. see on äärmiselt tehnilise iseloomuga määrus, kuid see on väga oluline, sest liikmesriigid enne seda, kui nad saavad hakata rakendama fondi tegevust, on neil vaja määratud asu-, määra asutust. ja kui seda ei ole, siis ei ole võimalik määrust ka ellu rakendada. see tähendab siis seda, et äh, määrused äh, hakkaks toimima võimalikult kiiresti. tõsi on see, et äh, liikmesriigid juba tegutsevad, juba teevad tööd, protsess on stabiilne, määrusi on arutatud, nad ei ole tegelikult ju väga uued, need on äärmiselt selged reeglid, mis on aluse saanud juba olemasolevatest fondidest Need on ühtlasi ka harmoneeritud, toimivad harmoonias äh, struktuurifondidega, nad võtavad arvesse kõik äh, äh, finantsmääruste, finantsraamistiku reegleid. väga oluline liikmesriikide jaoks on, et oleks olemas toimuvad stabiilsed reeglid, et neid saaks rakendada. samuti on vaja komisjonil nende abil kontrollida, mida liikmesriigid tegelikult teevad me oleme üsnagi mures, kui me kuuleme, et te soovite veel pikendada eh, ülevaate perioodi, sest eh, kaks tuhat neliteist on, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta september on juba käes, me näeme, et me ei ole, ükski riiklik programm ei ole veel vastu võetud ja me ei soovi Eh, enam venitada, kui selleks eh, põhjust ei ole ja tegelikult on see tekst ju, nagu ma ütlesin, üsnagi tehnilise iseloomuga. ma võib-olla vaatan eh, selle, esitan selle tehnilise teksti ülevaate. kõigepealt esimene määrus sisalt-, see on, seal on neli peatükki, esimene on üldsätted see on üsnagi lihtne, siis kaks olulist äh, peatükki on kaks ja kolm, mis äh, puudutab kõike seda, mida äh, vastutav või määraja asutus peaks tegema, kuidas see tuleks, vastutav asutus tuleks paika panna ja veel olulisem, kuidas tuleks seda määramist kontrollida ning kuidas oleks äh, võimalik äh, seda tagasi võtta, kui äh, asutus ei toimi adekvaatselt, siis räägitakse sellest, mida peaks asutus tegema, millised on tema ülesanded, mida tehakse siis, kui näiteks delegeeritakse ülesanded kellelegi teisele ning kolmas lõige puudutab riiklikku sekkumist ehk siis seda, kuidas äh, amet peaks näiteks stipendiumi või toetuseid äh, jagada. siin on paika pandud üldised põhimõtted äh, selle kohta, kuidas see protsess peaks toimima, see peaks olema võimalikult avatud protsess ja nii edasi. peatükis kolm räägitakse sellest, mida peaks tegema auditeeriv asutus, kuidas ta peaks oma kontrollitööd läbi viima ning kuidas tuleks raporteerida ükskõik millised probleemid komisjonile. ning eh, lõppsätted on, on peatükis neli, see on samuti väga eh, lihtne. ma ei taha detailsemaks minna ma olen valmis vastama teie küsimustele, olen valmis tegema kõik selleks, et äh, ülevaateperioodi äh, lühendada, kiirendada. ja ma annan äh, Stephanie Hardile sõna, kes räägib nüüd järgmisest määrusest. tere hommikust nagu mu kolleeg ütles, siis see delegeeritud akt äh, täiendab õigusalust, mis äh, pandi paika pärast läbirääkimisi parlamendi ja nõukogu vahel, tagamaks, et äh, põhireeglid informeerimise kohta on paika pandud, delegeeritud aktile järgneb ka rakendusakt, kus pannakse paika detailid selle kohta, millist ähm, visuaalset äh, tunnust kasutada. seal pannakse paika, kuidas Euroopa Liidu rahasid äh, kasutada, mis on tähtis nii komisjonile kui ka parlamendile. reeglid sätestavad, et liikmesriigid äh, peavad informeerima avalikkust ja muid võimalikke kasusaajaid, need on siis liikmesriikide kohustused. reegleid oleme me arutanud ekspertide kokkusaamisel eelmisel ja üle-eelmisel aastal ja nüüd äh, asüüli ja migratsioonikomitee äh, koosolekul juulis toimus nende lõplik esitamine. juuli äh, nõukogu kinnitas need samuti. reeglid põhinevad komisjoni äh, reeglitel avalikustamise kohta, samuti on arvestatud seal komisjoni finantssuunistega investeerimisfondide kohta. me peame samas arvestama ka sellega, millise suurusega need äh, fondid on, nii et oluline on kinni pidada proportsionaalsuse põhimõttest, et äh, me ei hakkaks äh, üle koormama liikmesriike ja fondidest kasusaajaid liigsete nõudmistega nii et äh, liikmesriigid ja fondide kasutajad äh, peavad äh, arvestama loomulikult ka läbipaistvuse nõuetega ja võrdse kohtlemise nõuetega. mis puudutab nüüd neid fonde detailsemalt, siis teataval määral võib kohalduda konfidentsiaalsuse nõue, kui on tegemist tundliku sisuga aga üldiselt me siiski püüdleme läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise poole äh, läbivalt. siin on ette nähtud äh, neli kohustust liikmesriikidele. esiteks, liikmesriigid äh, peavad levitama niivõrd laialdaselt kui võimalikult infot nende programmide ja oma plaanide kohta, kasutades ka selleks kõiki vahendeid ja kui fondide kasutaja on äh, saanud rahastuse, siis ta peab äh, seda ka selgelt äh, välja näitama, kasutades Euroopa Liidu ähm, logosid kõik äh, võimalikud äh, fondide kasutajad äh, või potentsiaalsed kasutajad peaksid saama igal juhul infot fondide kasutamise ja raha kasutamise reeglite kohta. ja väga oluline on, et see info jõuaks kõigile. palun üritage nüüd äh, lõpetada, sest et meil saab aeg otsa, ütleb esinaine. ja kõneleja ütleb, et ta ongi lõpetanud. Sorry. Uh, the floor is open. Are you Mrs. Wikström who has the floor? proua Wikström, palun. suur tänu komisjonile selle info eest, mis oli äh, väga vajalik. kaks äh, delegeeritud akti äh, saadeti Euroopa Parlamenti juuli lõpus, nad peaksid nüüd jõustuma ja ma arvan, et meil peaks olema siiski demokraatlik kontroll ja täielik hindamine me nüüd siin komisjonis saame esimest korda need delegeeritud aktid ja minu arvates on vastuvõetamatu komisjoni seisukoht, et meil on siin tegemist tehnilise menetlusega ja see kõik peaks toimuma väga kiirelt. me peame tähelepanu pöörama detailidele ja me peame vaatama läbi kõik, mis tuleb äh, Euroopa äh, Komisjonist ja minu arvates peaksime kasutama siin reeglit äh, sada viis, et täielikult läbi vaadata need dokumendid suur tänu, proua Wikström. kas äh, veel keegi soovib sõna ja härra Dias de Mera, palun? suur tänu teile, eh, proua esimees. ma väga tähelepanelikult äh, kuulasin äh, mõlemat ettekannet komisjoni poolt, mis puudutab määruseid ja delegeeritud määruseid Teie selgitus oli väga pikk ja põhjalik ja üsnagi segane ja laialivalguv. ja ma tahaksin jääda selle juurde, mis on parlamendi jaoks oluline ja meie komisjoni jaoks osaline. Te kõik, me kõik teame, et arutelu äh, institutsioonide vahel eh, delegeeritud määruse, rakendusmääruste kohta ei jõudnud omadega lõpule. paljud kindlasti ei tea, et kui ma olin eh, määruse viis eh, murd kaks tuhat üks raportöör, mis puudutas viisade määramist Euroopa Liidus pärast seda, kui olime teinud väga pikka õigusloomelist tööd ja kui meil olid äh, äh, saavutatud kokkulepe praktiliselt kõigi fraktsioonide vahel, tekkis meil suur arusaamatus mõt- ja eriarvamused tekkisid komisjoniga, mis äh, puudutasid just nimelt delegeeritud määrusi ja rakendusmäärusi. kuna parlamendi seisukoht peale. siis komisjon pöördus Euroopa Liidu kohtu poole, et siis õiguslikult see küsimus äh, laheneks ja väga kummaline on see, mis ma siin nüüd kuulsin, mis äh, puudutab siis äh, delegatsioon, delegeeritud määruste muutmist, te ütlesite peale selle, see määrus, äh, selle määrusele täiendamiseks äh, tehakse äh, rakendusmäärus. ma, ma pa, sooviksin, palun, et keegi mulle selgitaks nelja silma all, miks komisjon läheb Euroopa Kohtusse selle küsimuse lahendamiseks kui parlament lihtsalt kasutab enda kriteeriume komisjoni kriteeriumite asemel. kui kokkuvõttes on tegemist ju tavapärase õigusloomelise tööga reguleeritud määruste teemal. see oli minupoolne mure, aitäh. Thank you. suur tänu, härra Dias de Mera. ma usun, et sekretäriaat annab teile info pärast kahepoolselt. kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta? Te teate, et koordinaatorid arutasid seda küsimust täna hommikul ja me otsustame järgmisel koordinaatorite koosolekul, kas lükata edasi või kuidas selles küsimuses käituda. kui keegi teine sõna ei soovi, siis ehk äh, Euroopa Komisjon vastab, kui mitte, siis äh, tänan teid kõiki ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja selleks on äh, Euroopa Liidu julgeolekustrateegia, sisejulgeolekustrateegia kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist Euroopa Komisjoni esindab siin Luigi Sorreca, kes on siseasjade peadirektoraadi sisejulgeoleku direktor ja ma paluksin temal kõigepealt sõna võtta ja siis me saame arutada seda teemat täna edasi. tulevikus arutavad seda küsimust ka koordinaatorid Rassureka, ma ei näe teid ja palun. Äh, suur tänu, ma olen äh, siseasjade peadirektoraadi sisejulgeoleku äh, direktsiooni direktor, mul on hea meel tervitada kõiki komisjoni liikmeid siin, rääkides äh, Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia lõpliku rakendamisraporti äh, teemadel teiega siis äh, aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist Euroopa Parlament äh, palus komisjonil välja arendada Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist ja seda äh, resolutsioonis kaks äh, tuhat kuussada kolmkümmend kuus Euroopa Komisjon äh, otsustas lähtuda parlamendi poolt antud soovitustest mainitud resolutsioonis. me lähtusime strateegilistest suunistest äh, juunist kaks tuhat neliteist, nii et äh, meie raport käsitleb äh, viimast viit aastat, aga samas me vaatame ka tuleviku väljakutsetele ja me soovime algatada arutelu parlamendi nõukogu erasektori ja ja samuti liikmesriikidega äh, kõigepealt ma tahaksin äh, vaadata tagasi viimase nelja aasta saavutustele, sellepärast et äh, siis me saame edasi liikuda uue strateegia paikapanemisele. Te ehk olete juba jõudnud raportit ka lugeda ja seal on kirjas, et ähm, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, teevad seadusandlikke samme, et paremini kaitsta kodanike õigusi äh, ja majandusruumi Euroopa Liidu tasandil. tihedam äh, õiguskaitseorganite vaheline koostöö, üleüldine justiitskoostöö liidusiseselt institutsioonide vaheliselt on kasvanud ja see on toonud endaga kaasa edu piiriülestes uurimistes. eriti ähm, oluline on äh, organiseeritud äh, ja rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemine, Frontexi, Olafi, Eurojusti ja Europoli tugevdamine. me oleme samuti tõstnud oma organisatoorset võimekust, rohkem on äh, pakutud koolitusvõimalusi, tugevdatud on Sepolit ja investeeritud äh, Eurosuri ja ISISesse ehk info vahetamise vahenditesse. kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist äh, on keskendutud küberjulgeolekule ja inimeste smugeldamise vastasele võitlusele, äh, samuti kuritegeliku vara konfiskeerimisele, tsiviilkaitsemehhanismidele, ohvriabile ja nii edasi sellest ähm, kõigest lähtuvalt ja võttes arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja nõukogu strateegilisi suuniseid, on Euroopa Komisjon alustanud äh, konsultatsiooniprotsessi ja ähm, sellest räägitakse raporti teises osas. meie Euroopa Komisjonis äh, oleme arvamusel, et väga oluline on leida tasakaal äh, jätkutegevuste ja muutuste vahel. me peame jätkama ja tugevdama seda, mis toimib ja samas äh, muutma tegevusi seal, kus vaja. nii et äh, ühest küljest tuleks meil konsolideerida saavutusi, see on väga oluline, samuti nagu praktiline koostöö, aga teisalt peaksime me panustama uutele tegevustele, et äh, liidul oleks võimalik paremini kaitsta oma ühiskonda ja kodanike õigusi. nii et äh, me peaksime hindama ja üle vaatama oma tegevust, et paremini tulla toime uute väljakutsete ja uute trendidega ja samas peaksime säilitama viis strateegilist äh, eesmärki, mis meil praeguses strateegias on. Need äh, viis eesmärki katavad kõik põhilised äh, julgeolekud väljakutsed, mis meil on ja need on järgmised rahvusvaheliste kriminaalvõrgustike lõhkumine, terrorismi vast-, vastane võitlus, radikaliseerumise vastane võitlus, julgeoleku taseme tõstmine kodanike kui ka ettevõtete jaoks, küberjulgeolek, piirihalduse ja tõhustamine ja looduskatastroofide ja kriiside vastane võitlus. ma arvan, et neid viit äh, eesmärki äh, tuleb toetada uute lähenemiste ja uute tegevustega me keskendume neljale sambale, mis on meie arvates ähm, kõige olulisemad. ehk siis ähm, kaitse, info, innovatiivsus ja rahvusvaheline koostöö me soovime kodanike keskset lähenemist, mis peaks olema uue strateegia põhipunkt. väga oluline on integreerida põhiõigused äh, sisejulgeoleku strateegias, et tagada avalikkuse toetus mainitud eesmärkidele. oluline on äh, panna paika, millised on meie ühised huvid ja tähtis on ka tagada õigusloome algatuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus. seoses sellega oleme me algatanud koostöö Põhiõiguste Ametiga, mis on meiega koostööd teinud viimaste kuude jooksul Äh, panna paika see, kuidas kõige paremini integreerida põhiõigused äh, igapäevasesse töösse, aga samuti äh, õigusloome algatuste ettevalmistamises Euroopa Komisjonis, mis saadetakse edasi parlamendile ja nõukogule. ja teine horisontaalne eesmärk lisaks põhiõigustele on äh, parem seos välis- ja sisejulgeoleku vahel. mulle tundub, et äh, endiselt äh, ei ole sise- ja välisjulgeolek piisavalt selgelt defineeritud ja kohati need piirid ongi väga hägusad seetõttu on äh, oluline koostöö kolmandate riikidega, võitlemaks potentsiaalsete ohtude vastu, äh, millega liit äh, silmitsi seisab. kolmandaks väga oluline on innovatsioon. ma arvan, et me peame pingutama rohkem selleks, et kasutada täielikult ära äh, innovatsiooni ja teadustegevuse poolt äh, pakutavad võimalused, mis tulevad põhiliselt erasektorist, niimoodi saaksid äh, õiguskaitseorganid ja justiitsasutused äh, paremini ka neid vahendeid ära kasutada. raportis oleme me välja toonud ka kolmanda horisontaalse eesmärgi ja see on sisejulgeoleku klasterdamine et äh, luua sünergia sisejulgeolekupoliitika ja teiste Euroopa Liidu poliitikate vahel. meil tuleks loomulikult alustada välispoliitikast, aga omavahel tuleks siduda ka kõik teised poliitikad, mis mõjutavad äh, Euroopa Liidu sisejulgeolekupoliitikat. Need äh, poliitikad on välja toodud meie mm, raportis, siin mängivad rolli majanduspoliitika, maksundus ja ka mitmed teised valdkonnad. Euroopa Komisjon siinkohal paneb ähm, kokku sisejulgeoleku äh, töögrupi, kus on äh, kaasatud äh, kõik ametnikud, kes tegelevad sisejulgeolekupoliitikaga, aga samas äh, kaasame me ka teised äh, sidusrühmad, kes äh, peavad olema kaasatud nende poliitikate defineerimisse. on äh, selge, et komisjon, nõukogu ja parlament soovivad äh, luua ka uue sisejulgeoleku konsultatiivfoorumi, komisjon pakub selle välja selles uues strateegias. selle foorumi eesmärk oleks tuua kokku äh, erinevad sidusrühmad, eriti äh, avalikud äh, asutused, aga esindatud peavad olema ka kodanikud, erasektor ja kodanikuühiskond me oleme alustanud äh, sellise mitmepoolse lähenemisega juba praegu. komisjon ja Euro Itaalia eesistuja korraldavad äh, kahekümne üheksandal septembril esimese vastava konverentsi. väga oluline on, et äh, härra Moraes osaleb ka sellel konverentsil ja võtab sõna ja ka teised teie komisjoni liikmed on oodatud osalema. meie eesmärgiks on äh, kaitsta ühiskondi ähm, ja kodanike õigusi uue sisejulgeolekustrateegia kaudu ja me oleme arvamusel, et äh, sellelt stadiplatvormilt peaks edasi liikuma tulevane äh, sisejulgeolekualane konsultatiivfoorum. proua esinaine, kui lubate, siis siinkohal ma lõpetaksin. lisan ainult juurde, et äh, avalik kuulamine, millega me alustasime neljandal juulil, selle kohta leiate infot meie peadirektoraadi koduleheküljelt ja see on avatud kuni äh, kolmanda oktoobrini me oleme loomulikult äh, kutsunud äh, kõiki osalema, seni on see olnud äh, päris edukas, aga me eeldame, et see avalik konsultatsioon saab veelgi rohkem osalisi konverentsi ajaks. nii et jääme ära ootama teie komisjoni liikmete ideid ja panust äh, sisejulgeoleku strateegiasse. me loodame, et Euroopa Parlament äh, toetab meie tulevast äh, teatist, mida komisjon plaanib esitleda järgmise aasta esimeses kvartalis ja siinkohal lõpetan ja kui on küsimusi, siis vastan hea meelega suur tänu. mõned sõnavõtusoovid äh, on esitatud, härra Kirkov. ma usun, et mitmed sooviksid sõna. tahaksin kõigepealt öelda, et on kahetsusväärne, et meie sisejulgeoleku strateegia on öö, äh, sellise ISS, ISS-i lühendiga, võttes arvesse neid ohtusid, mis meid praegu ähvardavad. kui midagi avaldatakse, siis sellega võib kaasneda segadusi ja me ei tahaks, et meie poolt väljastatud dokumente kuidagi valesti tõlgendatakse. tahaksin öelda ka seda, et on mitmeid asju olnud, mida me oleme juba aastate jooksul teinud, mida tuleks kontrollida, mida tuleks värskendada, analüüsida. eriti tahaksin juhtida tähelepanu rahvusvahelisele kuritegevusele ja rahvusvaheliste uurimisüksuste tööle. mõned aastad tagasi olin kaasatud äh, protsessi, mis need üksused ellu kutsuda aitas. see on olnud kasulik, aga ma ei ole kindel, kas neid on piisaval määral kasutatud. ja võttes arvesse neid rahvusvahelisi ohte, mis maailmas eksisteerivad, siis oleks see kindlasti väga oluline aspekt, millega tegeleda. ma tahaksingi informatsiooni, kuidas me selle valdkonnaga edasi liigume terrorismi öö, eh, probleem on väga suur. me näeme, et öö, eh, radikaliseerumine toimub kõikjal ja siin räägitakse öö, eh, radikaliseerumise vastasest võrgustikust. kuidas see toimima peaks, kuidas liikmesriigid sellesse panustama peaksid või panustada saaksid? Ühendkuningriigis selles valdkonnas tegutsetakse väga aktiivselt, sellepärast et ähm, kodanike radikaalseks muutumine ja siis konfliktsoonidesse reisimine ja seejärel väga kahetsusväärselt käitumine äh, heidab varju ka nendele riikidele, kust nad pärit on ja see ei ole üldse iseenesestki aktsepteeritav. samuti ma tahaksin teada, milline on koostöö ja nende isikute osas, kes sooviksid Euroopa Liitu tagasi tulla. on liikmesriike, kes ei ole see, lubanud sellistel inimestel enam tagasi tulla. siin on äh, probleemid selliste isikute kohtlemisega, selliste isikute tagasivõtmise vastuvõetavusega meie ühiskondadesse. seega, kuidas selle küsimusega tegeletakse? ma tahan jätta aega ka teistele, aga tahaksin veel küsida küberjulgeoleku äh, strateegia kohta, mulle tundub, et me kuidagi ei jõua järgi kurjategijatele. kurjategijad kasutavad küberruumi palju edukamalt, kui meie seda suudame. kas me oleme kindlad, et me suudame teha piisavalt palju või kuidas jõuda järgi kuidas kasutada ära küberruumi vabadusi ja võimalusi ja takistada seal toimuvat kuritegevust ja terrorismi. samuti äh, laste seksuaalse kuritarvitamise teema, mis toimub samuti internetipõhiselt, me ei tohiks kunagi unustada, et laste seksuaalne ärakasutamine internetikeskkonnas on väga suur probleem ja minu meelest me ei ole sellega piisavalt adekvaatselt tegelenud. ja ma tahaksin äh, küsida, kuidas me siin edasi liigume? kas me oleme teadlikult, kui suur on meie vastutus laste kaitsmisel? ja kuidas tuua kurjategijad siin karistust kandma? aitäh! paluksin, et edasised sõnavõtud oleksid kahe-kolme minuti pikkused, et kõigile jätkuks aega. aitäh! ma tänan selle tutvustuse eest, mida me just kuulsime sisejulgeolekustrateegia kohta kahe tuhande kümnenda aasta alguses Hispaania eesistumise ajal alustati selle strateegia rakendamisega ja nüüd me oleme kuulnud, kuidas sellest ajast alates on tööd tehtud ja meilt on palutud meie ettepanekuid ja mõtteid. mida meie par Euroopa Parlamendi liikmetena saame teha selleks, et sisejulgeoleku strateegia Euroopa Liidu jaoks oleks efektiivne ka järgmistel aastatel, kuid kõigepealt me tahaksime teada, milline on komisjoni seisukoht, milline on see lisandväärtus mida me oleme siiani suutnud pakkuda. see ei ole esimene kord, kui me seda väga olulist teemat käsitleme liibe komitee, komisjonis. me oleme minevikus seda teemat arutanud, mõelnud, väljendanud oma seisukohti püüdnud oma mõtteid välja tuua. ja pannud ka paberile seda, mida me arvame resolutsioonide kaudu ja arvamuste kaudu. ja mõned väga olulised teemad on päevakorras olnud minevikus näiteks äh, Ühendriikide luuretegevusega seotud äh, skandaal tõi selle teema väga meie tähelepanu keskmesse. seega need mured, mida libe komisjon on varem väljendanud äh, strateegia osas, siis me leiame, et on oluline see, et me negatiivne lähenemine migratsioonipoliitikale äh, vajab muutmist. migratsiooniga seotud küsimusi ei tuleks segi ajada sisejulgeoleku küsimustega. ja võib-olla see, kui me migratsiooni käsitlemegi probleemina, võib-olla seegi ei ole õige ja samuti on oluline see, kuidas me teadlikkuse taset saaksime sisejulgeoleku valdkonnas tõsta mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil. kolmandaks, mis on eh, parlamentide vahelise, vahelistest konverentsidest ja kohtumistest, mida Euroopa Parlament on korraldanud selle teemaga seoses, neid on regulaarselt vähemalt kord poole aasta jooksul on seda korraldatud. seega on püütud luua tasakaal põhiõiguste, privaatsuse ja samas julgeolekukaalutluste vahel. ja kuidas on kasutatud sisejulgeoleku strateegia koostamisel järgmisteks aastateks neid mõtteid, mida väljendati siis, kui eh, parlamendi täiskogu pärast komisjonis vastuvõtmist eh, resolutsiooni puhul, mis käsitles massilist eh, luuretegevust kui me räägime Euroopa Liidu institutsioonide esinduste eh, turvalisust ja julgeolekut ja kui neid üksusi luuratakse, Euroopa Liidu ametnikke luuratakse, kuidas on siis nüüd kasutatud Euroopa Parlamendi poolt väljendatud seisukohti uue strateegia väljatöötamisel? aitäh, härra Lopez-Abia. ma pean nimekirja nüüd sulgema, sest meil on siin üksjagu nimesid, ma loen ette need nimed, kes siin on, siis ma sulgen selle nimekirja ja ma paluksin tõesti, et teie sõnavõtud ei oleks pikemad kui kaks minutit. muidu te ei saa lihtsalt vastuseid komisjonilt. mul on siin härra Mooni, Aibrecht, Zdechovsky, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli, and Mrs. Vergiat on my list. So if everybody... kas keegi jäi nimetamata, ei, kõik on korras? ma nim-, sulen selle nimekirja härra Booni. suur tänu. härra Sureka, suur tänu teile teie hea esitluse eest uute ideedega. mul on kolm küsimust. võttes arvesse neid dramaatilisi sündmusi, mis on toimunud Iraagis ja Süürias, islamiriigi mm, rünnakud, kuidas kavatseb eh, komisjon tegeleda välisvõitlejate teemat, käsitleda mida komisjon kavatseb selle probleemiga teha, mida kavatsetakse teha probleemiga, kui need inimesed soovivad Euroopa Liitu naasta? teiseks, milline on olukord eh, Venemaaga intellektuaalomandi eh, küsimustes, kas eh, võetakse arvesse Ukraina olukorda praegu? milline on äh, seisukoht ülelennukeeldude osas ja kolmas küsimus, mis ei ole küll otseselt äh, sisejulgeoleku strateegia seotud, võttes arvesse Euroopa Kohtu komisjoni Bretenisoni otsusega, millised on komisjoni äh, järgmised sammud selle direktiiviga seoses see on kindlasti oluline teema, mis riivab äh, samuti sisejulgeoleku teemat. suur tänu. aitäh ka esitluse esitajale. me räägime siin rakendusaruandest, siis ma pean ütlema, et ma ei näe siin aruannet, ma näen siin toredaid plaane tulevikuks. ja ma usun, et seda tuleks rõhutada. ma tahaksin kõigepealt teada, nagu härra Kirkhope juba küsis, kus on need ühised eh, uurimisüksused, miks siin sellest midagi kirjutatud ei ole? me oleme juba öelnud, et see on ühise õiguskaitse alus ja kese, me tahame seda tugevdada. mida siis strateegia selles osas teeb, kuidas seda rakendatakse? minu meelest see on väga oluline küberkuritegevuse ja küberjulgeoleku osas ei ole samuti ühtset lähenemist see, mida me küberkeskkonnas teeme, on väga oluline. minu meelest see aruanne ei anna siin erilist ülevaadet sellest, mis toimub ja minu meelest isikute vahetumine süsteemis ei ole üldse võtmeküsimus. minu jaoks kõige olulisem on see, et te andsite selle aruande välja kahekümne kuuendal juunil sel aastal, kolm kuud varem võttis Euroopa Kohus vastu olulise öö, otsuse isikuandmete kohta. kohus otsustas, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid seitse ja kaheksa ei võimalda üleüldist lähenemist isikuandmete avaldamisele sellel otsusel on väga oluline mõju aga samas oma arutelust, aruandes te soovite, et isikuandmed oleksid kättesaadavad kõikjalt ilma igasuguse riskianalüüsita, ilma et mingisuguseid spetsiifilisi aspekte arvesse võetakse. ma tahaksin teada, milline on komisjoni plaan selles küsimuses vastata, mille Euroopa Kohus on lauale pannud, me ei saa nende otsust ignoreerida, see oleks skandaal, kui me seda teeksime. kohtuotsus seab paika väga kindlad piirid. aitäh. proua Koomes. ma mitte ainult praeguse raporti kohta, vaid ma tahaksin ka küsida äh, Eh, selle teadise ajakohastamise kohta. Eh, sooviksin eh, küsida selle kohta, mis puudutab, kui seda, kui mõni Euroopa, Euroopa elamisloaga džihaadis osalenud tuleb tagasi. Nad teevad ju koostööd kuritegelike organisatsioonidega, nii et küsimus pole selles, kas neid takistada, vaid kuidas takistada. ning milline on Põhiõiguste Ameti seisukoht selles suhtes? ja teine küsimus puudutab näiteks sellise äh, Äh, sellise äh, äh, epideemia vallandumine nagu näiteks Ebola, kuidas oleks Euroopal võimalik takistada Ebola jõudmist siia ning kuidas siseasjade peadirektorat suudab või saab ähm, tegutseda, sest tegelikult oleks pidanud hakkama tegutsema juba paar kuud tagasi, kuid Euroopa Liit ei teinud mitte midagi selleks, et äh, mingeid meetmeid kasutusele võtta, milliseid meetmeid peaks rakendama meie lennujaamades, kas äh, näiteks lennujaama töötajad on teadlikud sellest, kuidas sellises olukorras äh, käituda ning sooviksin, sooviksin küsida ka õigusalases koostöös näiteks eh, kui mõned õigussüsteemid Euroopa Liidus eh, aktsepteerivad kokkuleppeid eh, kurjategijatega, näiteks korruptsiooni või maksupettuste küsimustes. ja see tähendab seda, et tegelikult õigusmõistmine, õigusemõistmist tõkestatakse. näiteks Bernie Agaston juhtum äh, Saksamaal. sellel on, eh, see on ju kõik seotud sellega, milline eh, tuleb eh, karistus ja lõpuks <clears throat> milline on mõju näiteks Ehm, tagajärjed peavad olema riikides, mida on tabanud kärpemeetmed eriti rängalt, nagu minu kodumaal Portugalis. Ehm, kuidas ehm, saavad nad võidelda näiteks küberkuritegevuse, merel toimuvate kuritegude ja muude selliste kuritegude vastu? suur tänu, proua Komes ja proua Matsula. suur tänu, ma räägiks hea meelega malta keeles, aga kuna tõlget ei ole, siis olen tunnitud seda tegema malt-, äh, inglise keeles. suur tänu, suur tänu, et äh, siia tulite täna. ma tahaksin rääkida radikaliseerimise vastase võitluse eest äh, ja samuti ka äär, islami äärmuslastest võitlejatest. väga paljud eurooplast on soovinud äh, Ähm, soovinud ühineda võitlejatega Lähis-Idas ning äh, Euroopa Liit ei ole suutnud midagi teha selleks, et äh, islamistide propagandat tõkestada. väga äh, paljud liikmesriigid on arutanud võimalust, kuidas ekstremistide vastu tõhusamalt võidelda ning ka teavitamisvõrgustiku loomisest on räägitud, on tehtud esimesed sammud selleks, et et radikaliseerumise vastu võidelda, kuid hiljutised sündmused on näidanud, et peame tõsiselt üle vaatama oma tegeluse selles valdkonnas, samas garanteerides põhiõiguste austamist ning ja arvame, et selle küsimusega peaks tegelema enne, kui äh, täiesti käest ära läheb. Äh, härra Pihhovski, palun Eh, suur tänu teile, härra eh, peadirektor, teie suurepärase ettekande eest. kuid ma olen siiski nõus eh, härra Albrechtiga, väga palju sellest, mida me siin kuuleme, on väga üldsõnaline. minul on aga spetsiifilised küsimused ning ma tahaksin küsida just nende välisvõitlejate kohta. on ka tšehhide seast neid, kes on läinud Ukrainasse võitlema, nad, äh, nad äh, rikuvad seadust, kui nad tulevad tagasi Euroopasse, mis siis nendega tehakse, kas äh, teie peadirektoraadis on selle peale mõeldud, kas on võimalik näiteks menetlust kuidagi koordineerida, samuti tuleks mõelda, kuidas koostöövõimalusi parandada puhkuse ajal ma äh, kontrollisin järele, kas, äh, kas äh, koostöö on paranenud, tegin seda astudes kontakti Tšehhi politseiga ning samuti ka teiste võimuesindajatega Tšehhimaal. küsisin, kas toimub tõhus infovahetus näiteks Saksa võimuesindajatega ning selgus, et info saamiseks võib minna kuni kolm kuud ja seda praegusel ajahetkel on täiesti rabav, kuidas on võimalik, et infovahetus ei toimi. samuti innovatsiooni kohta. tahaksin paluda, kas võiks mulle saata meili peale pisut äh, kirjeldusi selle kohta, milliseid innovaatilisi lähenemisvõtteid on kasutatud. mina sooviksin seda teada. ma sooviksin teada, milliseid uusi tehnoloogiaid kasutatakse, mida on hakatud kasutama viimase nelja aasta jooksul. suur tänu ning ootan suuri huviga teie vastust ja palun, härra Kirkus, suur tänu teile see, mida te, me kuulsime härra Sorikat poolt, äh, oli väga huvitav ning äh, sooviksin lisada meie arutelule kolm mõtet. meie kriisi algusest, mis on eriti rangalt tabanud Euroopa lõunariike, äh, oleme täheldanud, et liikmesriikide koost-, vaheline koostöö on halvenenud. kuidas sellistele raskustele vastu astuda? väga hea on rääkida erinevatest sätetest ja eh, samas me peame siiski ütlema seda, et võimalused liikmesriikides ei ole samad ning see toob mind teise mõtte juurde, mis puudutab keskkonnaalaseid kuritegusid. oleme kõik näinud, et kuidas eh, toimuvad eh, muutused meie reaktsioonides, meie keskkonnaalaste kuritegude vastu. näeme, et see, mis toimub näiteks äh, Ida- ja Lõuna-Euroopas, me näeme, et äh, immigratsioonivood aina äh, suurenevad, samas kui Lääne-Euroopas räägitakse põhimõtteliste küsimuste üle, kes need migrandid vastu võtab kas ei oleks parem saata nad mitte naabri juurde, põhimõtteliselt äh, see tähendab seda, et äh, kui me ei ole ettevaatlikud, siis kui me ei suuda koos tegutseda, siis põhimõtteliselt muutub äh, olukord veel halvemaks ja proua Spinelli, palun. Spinelli proposito, grazie, a proposito del... suur tänu teile. mis puudutab Euroopa Parlamendi panust, siis kas ei oleks õige aeg meel tuletada siin tegi ähm, Euroopa põhi, meie põhiseaduskomisjon ma mõtlen näiteks ähm, organiseeritud kuritegevusega tegelev ajuline, ajutine komisjon, kes uuris näiteks maffia probleeme äh, ja tegi väga tubli, tubli töö ära. kas äh, ei peaks looma uuesti sellist äh, komisjoni, ajutist komisjoni, nagu see Krimm komisjon oli, ning teine komis-, teine küsimus äh, äh, kuidas saaks äh, mõjutada siseküsimuste arutamist. Ähm, ähm, ma küsin seda sellepärast, et Itaalias on maffia muidugi väga tõsine probleem, kuid samas mitte ainult Itaalias, vaid kogu Euroopas. ärgem unustagem, et paljusid kohtunikke Itaalias on ähvardatud surmaga. ja nüüd veel välisvõitlejate kohta. ma tahaks paluda, et ärgem laskem asjadel minna selliseks, nagu nad on läinud Ameerika Ühendriikides sest äh, ka Euroopas on selles suunalist, äh, selles suunalisi arenguid näinud, näha olnud, vabandust, äh, nagu puu-, see puudutab näiteks välisvõitlejate üleandmist ja nii edasi. praegu on oluline, olu-, praegu on keeruline hetk, kuid põhiõigusi tuleb respekteerida, saagu mis saab. ja proua Veržiet, palun suur tänu, me kõik oleme mures kodanik, kaaskodanike kaitse ja julgeoleku pärast ning loomulikult mõtleme ka Euroopa Liidus kõiki Euroopa kodanike põhiõiguste peale. ning seega tegeleme küsimustega, mis on seotud äh, kaitsepoliitikaga liikmesriigid on võtnud vastu otsuseid, mis võivad küsimärgi alla seada kodanike põhiõigused. ning äh, ma võin teile kaks kurba näidet tuua, näiteks äh, andmekäsitluse ja immigratsioonipoliitika osas. minu meelest see probleem äh, puudutab aina enam ka Euroopa institutsioone ning teie teatis on sellest selle tunnistajaks, kuigi samas põhiõigused peaks olema meie sisejulgeoleku lahutamatu osa. ma vabandan, et ma nii ütlen, aga e, võib-olla olen liialt karmisõnaline, selle asemel e, suuri sõnu teha oleks õige aeg vaadata tõsise pilguga üle kõik hoiatusmärgid mille, mis on meieni jõudnud, kas rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, kohtute poolt, vabaühenduste poolt, teadlaste poolt, oleme samuti ka kuulnud äh, nendepoolseid äh, ähm, äh, arvamusi või kas või Põhiõiguste Ameti poolt. nii et millal me tegelikult, komisjon kavatseb üle vaadata äh, millised tagajärjed on meie julgeolekupoliitikal põhiõigustele ning äh, te rääkisite konsultatsioonifoorumist, võib-olla räägiksite sellest rohkem, ma kardan, et see on jälle selline lõksutamiskoht äh, ning mille äh, sõnavõtud või pöördumised on üsnagi kasutud. samuti oleme kuulnud seda, et liikmesriigid Eh, hakkavad majanduskriisist väljuma, kust selline eh, fakt võetakse, sest kõik statistika, mida me näinud oleme, näitavad vastupidist, eh, näitavad ainult seda, et töötus tuleb aina juurde ning vaesus aina kasvab. suur tänu ja proua Maier, palun. Dank u wel, voorzitter. Um, ik lees in het verslag dat de interne veiligheidsstrategie om... Suur tänu, esinaine. Raportis on kirjas, et uh, sisejulgeolekustrateegia peaks ennetama radikaliseerumist ja terrorismi ja seoses sellega tahaksin esitada komisjonile mõned küsimused, kui suur on IS terroristide toetajate hulk praegu Euroopa Liidus ja kas see on kasvanud ja siis strukturaalsed piirikontrollid. justiits- ja siseküsimused on äh, küll äh, riiklik ülesanne ja Ähm, Euroopa Liidu piiride avamine nüüd teatud äh, vaatevinklist vaadatuna ei olnud ehk äh, kõige parem mõte, me peaksime ehk strukturaalsed äh, piirikontrollid sisse viima, et vältida moslemi võitlejate süstemaatilist sissevoolu Euroopa Liitu suur tänu kõikidele, kes äh, sõna võtsid, ma annan nüüd äh, uuesti sõna komisjonile. härra Soreka, teile esitati palju küsimusi, teil on vähe aega vastata, nii et tehke niivõrd kiiresti kui võimalikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui vähegi võimalik Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni eelneva sisejulgeolekustrateegia kohta, nüüd koordinaatorid arutavad seda, kuidas minna nende protsessidega edasi, mida me peaksime järgmisena tegema ja milliseid äh, panuseid äh, me peaksime andma uuele julgeolekustrateegiale. härra Soreka, palun nüüd. tänan, esinaine ma tahaksin äh, südamest tänada kõiki komisjoni liikmeid, kes sõna võtsid, et äh, öelda välja oma arvamused ja mured. see just ongi meie algatuse eesmärk. tahaksin siinkohal toonitada et äh, see raport ja muud algatused, mis võetakse Euroopa Liidu tasandil, mitte riiklikul tasandil, algatused, mis on võetud viimase nelja aasta jooksul, äh, on mõeldud äh, selleks, et äh, arutelud jätkuksid järjepidevalt. uus sisejulgeolekustrateegia jättes kasutamata lühendi ISS, millele juhtis tähelepanu härra Kirkov, kuna see viitab teatavale siis äh, ühesõnaga protsessid selle dokumendiga seoses on äh, alles alanud. ja seetõttu teie arvamused ja mured mis on äh, teie komisjoni esmaseks panuseks, kindlasti äh, saavad meie poolt ähm, arvesse võetud, ma kogun need äh, arvamused kõik kokku ja edastan need ka uuele komisjonile, mis loodetavasti alustab oma tööd paari kuu jooksul. väga oluline on tulla nende teemade juurde tagasi nii nagu ka teie komisjoni esinaine plaanib teha. me oleme algatanud äh, avaliku konsulteerimise protsessi, kõik on oodatud äh, osalema ja meil on plaanis äh, kõrgetasemeline konverents, kuhu on kutsutud ka teie komisjoni juhatus ja komisjon on äh, valmis äh, arutama teie komisjoniga alati äh, seda, kuidas sisejulgeoleku strateegiaga edasi minna, nii et meie arvates on siin tegemist algusega ja mitte lõpuga. ja nüüd küsimuste juurde. osad küsimused olid suhteliselt sarnased ja ma üritan nendele koos vastata. härra Kirkop mainis äh, kolme teemat. ja need äh, on ka kahekümne üheksanda septembri konverentsi kolme plaan-, paneeli teemad. piiriülene koostöö, terrorismivastane võitlus ja küberkuritegevuse vastane võitlus. me oleme täielikult nõus et need elemendid äh, on äh, kõige pakilisemad väljakutsed äh, järgnevatel aastatel. kaks liiget mainisid ka ühiseid uurimismeeskondi. see on üks olulisemaid saavutusi viimasest viiest aastast. komisjoni teenistused, nagu te teate, on täielikult toetanud Eurojusti, Europoli ja liikmesriike spetsiifilises äh, raportis on need teemad samuti selgelt välja toodud, aga me teeme veel äh, enamat. me peame läbirääkimisi Europoliga, et tugevdada veelgi äh, tema võimekust ja me räägime ka Eurojustiga läbi, kuidas paremini toetada ühiseid uurimismeeskondi ja tagada neile suurem finantstoetus järgnevatel aastatel me kindlasti tuleme nende teemade juurde veel äh, tulevikus tagasi. mis puudutab äh, radikaliseerumist, äh, siis te teate, et komisjon plaanib luua teatud tippteadmiste keskused, kus koguda kokku eksperdid, praktikud äh, erinevatest äh, sidusrühmadest ja seda selleks, et äh, edendada seda väga olulist algatust äh, oskusteabe sõlmpunkti algatus jõustub järgmise aasta algusest. ja mis puudutab nüüd neid äh, nii-öelda välisvõitlejaid, inglise keeles foreign fighters, siis see on väga murettekitav fenomen. selle teemaga me tegeleme komisjonis äh, pidevalt, meil on äh, terrorismi äh, teemalane koordinaator ja liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et panna paika tegevus võitlemaks selle fenomeni vastu nii äh, liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil ja seda on käsitletud ka viimastel kõrgetasemelistel nõukogudel. Schengeni infosüsteemi reeglid peavad olema täielikult äh, rakendatud ja arvesse võetud liikmesriikide poolt, võideldes äh, välisvõitlejate fenomeni vastu. härra Albrechtil on täiesti õigus, kui ta mainis, et äh, see raport äh, on äh, paratamatult üldsõnaline. tal on täiesti õigus, aga meie arvates on siin tegemist nii-öelda katusraportiga, mis viitab teistele raportitele mis on spetsiifilisemad. ma mainisin siin küberkuritegevust, äh, inimkaubandust ja nii edasi. nii et selle raporti eesmärk ongi pakkuda üldnägemust äh, selle kohta, milline saab olema meie tulevane strateegia ja ma olen ka nõus teiega, et küberjulgeolek on üks olulisemaid väljakutseid, mis meil on. mitmed komisjoni liikmed äh, mainisid ka andmete kogumist. Euroopa Komisjon võttis kaheksandal aprillil vastu otsuse, mis äh, puudutab äh, konkreetselt andmete kogumist, volinik Malmström on äh, järjepidevalt öelnud nii täiskogul kui ka siin komisjonis, et järgmine Euroopa Komisjon peab otsustama, kuidas saavutada kõige parem tasakaal andmete kogumise ja andmete kaitse vahel, tagamaks eraelu puutumatus ja samas äh, ka julgeolek. nii et siin raportis me viitame sellele otsusele võtmata seisukohta selles küsimuses. proua Komes mainis viidet äh, sünergiatele, et me peame koordineerima teiste poliitikatega ja me oleme sellega täiesti nõus sisejulgeoleku äh, kontseptsioon äh, ei peaks olema klasterdatud. kõik äh, poliitikad, mis mõjutavad sisejulgeolekut, peavad olema kaasatud ja seda me tahame teha Euroopa Komisjoni siseselt. siseasjade peadirektoraat on kutsunud kõiki teisi teenistusi ka osalema töörühmas ja see foorum mida ma mainisin, siin ei ole tegemist äh, mingisuguse teise gaasivabrikuga, vaid äh, on äh, plaanis kaasata erinevate osapoolte arvamusi, nii et oleks võimalik kõik ettepanekud kokku koguda ja strateegiale õige liikumissuund anda ja proua Spinelli mainis äh, teatava komitee rolli. ära on tehtud kindlasti väga oluline töö ja kui me räägime tuleviku sisejulgeolekustrateegiast, siis me peame kindlasti arvestama kahekümne viie äh, punktiga, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi resolutsioonis äh, kaks tuhat kuussada kolmkümmend kuus ja samuti Prümi komitee soovitustega. proua esinaine, ma ei saa vastata kõikidele küsimustele, aga nagu ma juba ütlesin, siis äh, meie oleme valmis tulema siia komisjoni tagasi iga kell, kui teie komisjoni juhina seda vajadust vajalikuks peate suur tänu, härra Sureka ja siis jätkame äh, oma tööd äh, nende teemadega tulevikus. nüüd äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, mis meil tänasel hommikusel koosolekul on ja selleks on Euroopa Liidu, Austraalia reisijate andmete vahetamise äh, leping, PNR leping, see leping võimaldab ülevaatamist aasta pärast äh, jõustumist. kokku lepiti Canberras augustis kaks tuhat kolmteist ja Euroopa Komisjon esitleb äh, täna oma põhiseisukohti äh, kõigepealt saab sõna komisjoni esindaja ja siis Euroopa Parlamendi poolt äh, proua Intvelt. Thank you again, madam. suur tänu. suur tänu äh, võimaluse eest tutvustada Austraaliaga sõlmitud lepingu läbivaatamise tulemusi. Äh, see näitab, et broneeringu informatsiooni on võimalik töödelda isikuandmete, isikuandmeid austades. me oleme väga tänulikud Austraalia poolele, seal selle Tolli- ja Piirivalveametile tõhusa koostöö eest. nagu öeldud, järgmis, eelmise aasta augustis toimus Canberras lepingu rakendamise läbivaatamine osales kuus esindajat Austraalia poolt, muuhulgas ka andmekaitse valdkonnaga tegelev esindaja. nagu te teate, leping jõustus kahe tuhande, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. see on kooskõlas Austraalia õigusaktidega. eriti olulised on eh, mõned andmekaitset puudutavad õigusaktid, me oleme enne kohtumist koostanud komisjoni poolt küsimustiku, mille me saatsime Austraalia tolliametile. Austraalia pool vastas meie küsimustele, Austraalia tolli- ja piirivalveamet oligi meie põhiline koostööpartner selle ülevaatuse läbiviimisel kui me püüdsime paika panna, milline on see geograafiline ulatus, millega me tegeleme, siis me teame, et otselennud Austraalias on mm, piiratud, vajalikud on vahepeatused teistes riikides. mis puudutab rakendamisala, siis me ei leidnud, et oleks mingisuguseid probleeme, oleks tekkinud äh, broneeringuinfo kasutamiseks, terrorismivastaseks võitlemiseks. mis puudutab äh, rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemise puhul oli teatud raskusi piisavat informatsiooni saada Austraalia tolliametil ja sellepärast me julgustasime Austraalia poolt selle dimensiooniga edasi tegelema. Canberras on väga konkreetne eh, reegel päringu vastu, vastete kohta. mis puudutab broneeringu infot, siis elektrooniliselt kustutatakse need andmeelemendid, mis jäävad väljapoole neid üheksateistkümmet äh, andmevälja, milles lepingus kokku lepiti. ja mis puudutab äh, garantiisid reisijate osas, siis äh, need kehtivad ilma, et toimuks mingisugust diskrimineerimist rahvuse või päritolu kohta ja samal seisukohal oli ka Austraalia pool. nagu te ütlete, leping ei võimalda tundlikke andmeid töödelda ja Austraalia ametivõimud kinnitasid, et nad ei kasutanud tundlikke andmeid lepingut rakendades. mis puudutab andmete turvalisust, siis me kinnitame, et Austraalia ametivõimud on paika pannud füüsilised ja elektroonilised turvasüsteemid. andmebaasid on turvalises asukohas, ligipääs sinna on väga piiratud. igasugune ligipääs broneeringu infole äh, on üles märgitud, seda on võimalik tagantjärgi kontrollida ja seda oleme ära nimetanud ka oma ülevaates ja seda oleme ka külastuse käigus näinud. Austraalia informats-, informatsioonivolinik eh, kinnitas, et Austraalia poolt toimuvad auditid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal novembris toimus audit, mis näitas, et andmekaitsereeglitest peetakse kinni ja praegu on toimumas uus audit. Austraalia poolt kinnitatakse ka seda, et reisijad ei ole esitanud kaebusi selle kohta, kuidas Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on nende mm, isikuandmeid töödelnud nüüd räägiksin ligipääsust. Austraalia tolli- ja piirivalve amet on saanud taotlusi andmetele ligipääsemiseks, aga see ei ole puudutanud äh, broneeringu infot. ja Äh, tolli- ja Piirivalveametil on olnud võimalik reageerida nendele taotlustele kolmekümne päeva jooksul, mis on väga hea. samuti on Austraalia poolt öeldud, et on olemas protseduur, et reageerida erinevatele taotlustele isikute poolt, kes soovivad oma andmeid äh, kättesaadav või Need reeglid kehtivad kõikide isikute kohta, kes viibivad Austraalias ning transporditihedus siinkohal meile on kinnitatud, et kasutatakse koondmeetodit selleks, et peenerandmeid koguda. samuti kasutatakse peeneri kogumiseks standardeid, millega, mida Euroopa on heaks kiitnud. kaks soovitust tehti meie meeskonna poolt selleks, et veelgi parandada ja lepingu jõustumist, kõigepealt seda, et võimalikult lühikest aega tuleks ähm, salvestada peenerandmeid ähm, ja seda ainult selleks, et äh, võidelda terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevuse vastu. teiseks, äh, tolli, tolli piirivalve peaks Euroopa äh, ka jagama sarnast peenerinformatsiooni ning see peaks aitama Euroopa liikmesriikidel Europoli Eurojustil töödelda sellist, äh, saadavat informatsiooni. kokkuvõttes öeldakse, et äh, äh, Austraalia täielikult lepingu rakendanud ning soovitame PNR-iga, PNR-i valdkonnas Austraaliaga edasist koostööd teha. suur tänu selle ettekande eest loodan, et see oli piisavalt ülevaatlik eh, ning eh, olen valmis teile vastama teie küsimustele. suur tänu, härra Sõõrika, selle informatsiooni eest. ja nüüd anname sõna proua Intveldile. suur tänu, härra Sõõrika, teie ettekande eest. see on väga oluline, sest see on esimene hinnanguline raport uute lepingute sõlmimise järel ning äh, me oleme, äh, me äh, varem ütlesime PNR lepingu kohta Austraaliaga, et see on miinimum, kuid õnneks hiljem kuid õnnetuseks me lep-, sõlmisime uue lepingu, mis miinimumstandarditele ei vasta. see on oluline, sest kui ma vaatan teiste riikide nimekirja, kes äh, praegusel hetkel äh, on taotlenud peeneandmete edastamist või kavatsevad seda teha, siis äh, on väga oluline, et meil oleks reeglid Mehhiko, Venemaa, Korea, Jaapan, Ameerika, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Katar äh, on äh, ka hakanud peenerandmeid äh, koguma teised riigid, äh, ka Argentiina, Kuuba, Brasiilia ja teised, paljud teised riigid kavatsevad seda samuti teha. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ning mul on väga hea meel, kui komisjon ütleb, et praegusel hetkel ähm, tehakse suuri jõupingutusi selleks, et kogu, et lepingut õigesti rakendada. nüüd teie kahe kriitilise punkti kohta ütlesite, et kõigepealt et andmeid äh, tuleks säilitada võimalikult lühikest aega, see mind äh, paneb äh, pisut imestama, sest põhimõtteliselt see on ju üks standardpõhimõtteid, miks te arvate, et Austraalia võimuesindajad säilitavad andmeid pikemalt kui rangelt vajalik. Teie kokkuvõte, et info, mis sellest süsteemist tuleb, seda peaks eh, paremini eh, jagama, see on äärmiselt oluline, sest andmekogumise eh, eesmärk ongi see, et suurendada meie julgeolek. mina räägin siin kui hollandlane, räägin Austraalia julgeolust, mõeldes selle peale, kui tohutult traagiline sündmus toimus ju kuu aega tagasi, kus, kaks kuud tagasi, kus Hollandi lennuk tulistati, kus tulistati alla lennuk, kus oli palju hollandlasi ja austraallasi pardal. ning äh, Austraalia võimuesindajad kavatsevad äh, andmete täpsust parandada, väga kena, aga mida nad tegelikult äh, sellega öelda tahavad, on see, et nad et ähm, lennundusettevõtted peavad kontrollima äh, isikliku andmete täpsust. see on tegelikult peenere äh, andmete kogumise kogu põhimõtte vastu, sellepärast et kokkulepe nägi ette seda, et ainult äh, andmed, mis äritehingu käigus kogutakse, et on, seda on võimalik kasutada. lennundusettevõtted ei ole ähm, avaliku võimu esindajad, neil ei, ei saa panna kohustust äh, andmete kontrollimiseks. ma tahaksin teada, kas äh, ollakse teadlikud komisjonis selle äh, andmetäpsuse programmi kohta? <clears throat> ja mis saab siis, kui austraallased ikka samas vaimus jälg, jär-, edasi tegutsevad ning minu viimane küsimus nelja aasta pärast vaadatakse kokkulepe uuesti üle ja vaadatakse üle mitte ainult seda, kuidas kokkulepik, kuidas lepingu tingimusi on täidetud, vaadatakse ka eh, üle see, kas selle massilisel andmekogumisel üldse on mingisugust mõtet ning eh, see puudutab ka andmete salvestusdirektiivi, mis võib mõjutada seda kuid hea küll, see on praegu selle hinnangu raporti ehm, pädevusest väljapool. kui eh, nüüd, sest eh, kolme aasta pärast eh, hakatakse hinnangut andma, vaadatakse ka muud küsimused üle, näiteks proportsionaalsus küsimus masinise andmekogumise kohta. komisjon ei peaks eh, te analüüsima hakkama eh, poolteist aastat pärast seda, kui leping jõustus. Te peaksite eh, siiski mõtlema selle peale juba praegu, mida saaksite teha selleks, et toimiks, toimuks adekvaatne hinnangu andmine, sest on selliseid näiteid, mis ei ole Eh, selliseid näiteid ei ole, mis äh, näitaks või need ei ole piisavalt palju, mis näitaks, et äh, tänu sellisele andmekogumisele on mingisugused terrorirünnakud ära hoitud. Eh, ärgem unustagem, mida ütles kohus äh, andmesäilitusdirektiivi kohta, selle õigustatavuse kohta. suur tänu teile ja nüüd saab sõna härra Kõrkup. suur tänu komisjonile veel kord selle ettekande eest see on väga hästi koostatud, detailid või mitte, et on hea, et meil on võimalik äh, teha tõeline ülevaade juba olemasoleva äh, toimiva lepingu kohta, sest äh, teised lepingud, mis puudutab Euroopa Liidu PNR andmete kogumist, siis selle kohta meil ei ole sellist ülevaadet kuid äh, see praegune ülevaade on märk, märk selle kohta, et seda saab teha ja see on vajalik. Vene lepingud, nagu ma olen alati öelnud, vajalik ja äh, praegusel hetkel viies riigis PNR lepingud toimuvad ning neid monitooritakse erinevatel viisidel, neliteist, neljateistkümnes riigis on põhimõtteline kokkulepe olemas, et need äh, et, äh, et sellised lepingud sõlmida, loodetavasti selliseid paljusid erinevaid lepinguid ei äh, äh, teki, ei teki sellist vajadust, et on palju erinevaid lepinguid, et on üks koht kehtiv leping kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele ja sooviksin veel öelda seda, et selgitus oli väga pikk ja põhjalik Eh, proua eh, Intvelt esitas väga eh, konkreetseid küsimusi ja ma sooviksin pisut detailsemat informatsiooni mõningate aspektide kohta, mis täna tõstatati ja mis mõjutaks ka tulevasi peenerlepinguid. me peame õppima sellest, mis meil praegusel hetkel juba olemas on ning ja arvan, et sellised juhuslikud lepingud ei tohiks pidevalt kasutusele tulla. suur tänu teile! aitäh, härra Krõkop ja palun. suur tänu. härra Albrecht, äh, sooviksin kõigepealt öelda, et see äh, raport äh, ei ole raport mingisuguselt ametilt, millel on uurimispädevus, vaid lihtsalt austraallastele, austraallaste vastuskomisjonile mul on mõningad märkused äh, veel selle kohta, et äh, kui vajalik, äh, kui andmed on, vastus sellele küsimusele on muidugi salajane ja arvan, et vastus ei peaks olema salajane, sest kui see, see peaks ilmselge olema, kas kõik, kõik need andmed on vajalikud või mitte võiks isegi detailsemalt vastata, milliseid äh, andmeid on tegelikult vaja. ning äh, ei ole ka selge, äh, millisetesse riikidesse need andmeid hiljem edastatakse. see ei ole aktsepteeritav. me ju panime paika konkreetsed reeglid selle kohta, millistesse riikidesse andmeid edastatakse ja praegusel hetkel tundub, et äh, ei teata täpselt, millistele riikidele need inimesed edastatakse. see kokkuvõttes tundub, et peenerlepinguid niimoodi ei olekski vaja, sest kõik riigid saaks Austraalia käest need andmed, mida äh, vaja neil on. seda peaks üle vaatama ja arutama ning äh, lisaks äh, sellele äh, et võidakse edastada äh, Vene randmeid ka Austraalia luurele ning salvestus jääb, aeg siis jääb siis pikemaks, leiame samuti, et see ei ole aktsepteeritav, nii et ühesõnaga parandamisruumi on päris palju, kui tuleksin tagasi ühe punkti juurde, mida ma varem mainisin, see on äärmiselt keskse tähtsusega äh, mida minu meelest siin raportis üldse arvesse ei võeta, kuigi see mm, avaldati juulis, see eh, puudutab eh, Euroopa Kohtu otsust, kus öeldakse, et üleüldine andmete säilitamine eh, ei ole aktsepteeritav, see ei käi, kõla kokku meie äh, põhiõigustega ja ma ei näe mitte mingisugust reaktsiooni, mitte mingisugust kokkuvõtet, järeldust. see, näe selle kohta see sõnagi komisjoni poolt, kuidas, mida komisjon kavatseb selles osas teha, sellepärast et kohtuotsuse äh, langetamisest peale äh, äh, kõik see, mis me oleme teinud pärast seda kohtuotsust selles valdkonnas on tegelikult ju olnud illegaalne järelikult ma arvan, et enamus meist ei tea, kellele kaevata või, aga eh, kui keegi lõpuks kohtu poole eh, pöörduks, siis ma võin teile ette öelda, milline see kohtuotsus võiks olla. kes? ja, äh, suur tänu, esinaine. ma toetan päris paljud sellest, äh, mida ütlesid Sofi Intvelt ja Jan-Philipp Albrecht ja tahaksin öelda siin järgmist. kui kaks teevad sama, siis ei pruugi päris sama siiski välja tulla, nagu me Saksamaal ütleme. nii et kui võrrelda neid erinevaid PNR-lepinguid, äh, siis on siiski võimalik täheldada tugevaid erinevusi ja teised lepingud ei ole mitte paremad äh, kui see leping Austraaliaga, vaid pigem halvem, mis puudutab äh, andmete salvestamise tähtaegu, andmete edastamist kolmandatele riikidele ja nii edasi. komisjoni äh, raport kõlab küll väga positiivselt, aga paljud küsimused jäävad siiski lahtiseks, et kas nii äh, sõnas kui ka vaimus on ikka saavutatud seda, mida me soovisime selle lepinguga saavutada. me tahtsime võidelda terrorismi vastu, tahtsime lokaliseerida terroriste ja loomulikult äh, ka kõige raskemaid äh, kuritegusid toime panevaid isikuid ja ma tahaksin teada, kui palju terroriste on üldse tabatud kui paljudele inimestele on esitatud süüdistus ehk siis, et kui tõhus ja proportsionaalne see meede üldse on, kogutakse sadade tuhandete inimeste andmeid ja ma tahaksin teada, millist edu siis äh, selle kogumise abil äh, saavutatakse ja kui on olnud äh, põhjendatud kahtlusi või süüdistusi, siis äh, oleks hea teada, millistest kuritegudest me rääkisime, kas me rääkisime kõige raskematest kuritegudest ja terrorismist või on siin hõimatud äh, ka need kuriteod, mis algselt ei olnud äh, selle lepingu kohaldamisalas. me peaksime teadma siiski alati, millest me räägime ja kui nüüd äh, tulla tagasi selle välisvõitlejate arutelu juurde, siis ma ei saa aru, miks me nimetame neid endiselt välisvõitlejateks äh, foreign fighters. tihtipeale on need meie kodanikud, sakslased, britid, äh, kes on läinud üle islamiusku, kes on radikaliseerunud ja meie räägime sellest, et me ei tohiks lasta neil oma riikidesse siseneda me peaksime rääkima sellest, mis meil riigisiseselt valesti on tehtud, et inimesed üldse radikaliseeruvad. meil on igal juhul äh, vaja meetmeid, et tagada inimeste julgeolek äh, Euroopas, äh, aga ka Austraalia lepingu puhul ei ole saanud mulle selgeks, kas see on piisavalt õige meede. suur tänu, proua Sibel, veel viis kolleegi soovivad sõna, loen, et me nimetame Voss, Mrs Ernst and Mrs Spinelli and I close now. ja käesolevaga on nimekiri suletud, sellepärast et meil on veel viisteist minutit jäänud koosoleku lõpuni ja ma palun teil kõigil äh, piirduda oma sõnavõtus kahe minutiga, nii et meil oleks võimalik äh, lõpetada õigel äh, ajal ja et härra Sureka saaks ka lõpus lühidalt vastata. proua Stevens, palun. Okay. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb uh, enkele vragen in verband met... Suur tänu. Mul on kaks küsimust lepingu kohta, mis on Euroopa Liidu ja Austraalia vahel sõlmitud. millised on garantiid selle kohta, et tundlikuid, tundlikke andmeid ei säilitata? ma sain aru, et selle informatsiooni definitsiooni kohaselt võib äh, see hõlmata näiteks poliitilisi vaateid või usulisi veendumusi. kuidas me saame olla kindlad, et seda informatsiooni asjakohaselt filtreeritakse ja lõpuks ka kustutatakse? ja kui me nüüd vaatame neid eesmärke, mis äh, selle lepingu sõlmimise taga olid, organiseeritud kuritegevuse ja ter-, terrorismivastane võitlus siis tundlikud andmed võivad olla vajalikud äh, selleks, et terrorismi vastu võidelda. näiteks kui me räägime inimestest, kes lähevad Süüriasse võitlema, siis tuleb võtta arvesse mitmeid erinevaid aspekte, muuhulgas äh, ka näiteks usulisi veendumusi, see võib siin olla asjakohane aspekt, mida arvestada kui aga igasugune tundlik informatsioon kustutatakse, siis võib olla keerulisem terrorismi vastu võidelda, seega me peame leidma lahenduse, kuidas teatud tasakaal saavutada, et eesmärkide saavutamine üldse võimalik oleks. samuti on küsimus selles, et millist informatsiooni on võimalik kolmandate riikidega jagada ja millist inf-, milliste kolmandate riikidega ja kas Euroopa Liidul oleks siin mingisugune sõna sekka öelda kolmandatele riikidele info edastamise osas? ja kas need lepingutingimused, mis meil on sõlmitud Austraaliaga, kehtiksid ka kolmandatele riikidele ja kuidas seda tagantjärgi äh, hinnata või kuidas sellest mingisuguseid järeldusi saaks teha, kui mingisugust ametlikku lepingut kolmanda riigiga ei ole, meil on kokkulepe Austraaliaga kuidas praktikas see ligipääs informatsioonile kolmandate riikide poolt toimiks? ja kui Euroopa Liit kontrollib seda, mida Austraalia teeb, siis kas kontrollitakse ka neid kolmandaid riike? aitäh, katsun lühidalt teha ma usun, et see leping on väga oluline ka järgnevate lepingute sõlmimiseks ja sellepärast on väga oluline tegeleda nende küsimustega, mis selle lepingu raames ja selle lepingu rakendamise raames on esile kerkinud. sellepärast ma paluksin selgitusi informatsiooni jagamist kolmandate riikidega ja ma leian, et see on teema, mida ei ole piisavalt praegu selgitatud, aitäh! suur tänu! mul on selline tunne, et sellel ametiajal me peame palju intensiivsemalt tegelema julgeoleku küsimustega, küsimustega, sellepärast et maailm ei ole selle lepingu sõlmimise ajast äh, saadik paremaks muutunud raske kuritegevus ja terrorism vajavad võitlemist. kas me pääseme andmete analüüsist? me peame loomulikult proportsioonidest rääkima ja millistest piiridest ei tohi üle astuda andmete säilitamisel. samuti me peame arvesse võtma Euroopa Kohtu ja kohtute otsuseid, aga andmed on kindlasti üks vahend, mida saab kasutada selleks, et kuritegevuse, raske kuritegevuse ja terrorismi vastu võidelda. ma olen väga rahul, et komisjon ütleb, et lepingu täitmine on õnnestunud hästi, aga kindlasti on ka neid aspekte, mida oleks vaja kohandada, et tulevikus olukord veelgi parem oleks näiteks informatsiooni edastamine kolmandatele riikidele või andmete täpsuse küsimus. see vajaks veel edasi arutamist, aga mulle tundub, et esimene samm sellel teel on siiski õnnestunud, me oleme suutnud broneeringu informatsiooni põhjal mingisuguse lahenduse leida, mis aitab protsessile kaasa ja eesmärgi saavutada ja ma usun, et see, mida aruandes puudutatakse, see, need valdkonnad, mida oleks vaja parandada, siis komisjon peab ka neid teemasid silmas ja eh, et neid eh, valdkondi tulekski koostöös Austraaliaga tulevikus parandada aitäh. mul on hea meel, et selline aruanne on koostatud. seega ei muuda asjaolu, et et see leping oleks hirmus kasulikuks osutunud, minu meelest see ei ole nii mitte miski ei tõenda selle lepingu kasulikkust. ma küsin konkreetselt, kui palju terrorirünnakuid on ära hoitud? kui paljusid lennukeid päästeti alla tulistamisest või alla kukkumisest? me ei näe selgelt, mis kasu sellest lepingust on. ja mulle tundub, et me oleme loonud ühe andmete mooloki, mida me järjest suuremaks üritame kasvatada ja selleks ei ole mitte mingisugust põhjendust. ja ei olegi konkreetselt selge, kas nende andmetega midagi asjalikku on võimalik teha. ja me ei saa vastust sellele, mis nende andmetega tehakse, kui kaua neid säilitatakse, kuhu neid edasi antakse. Need on teemad, mille valdkonnas me oleme jätkuvalt udus ja me ei tea, kuhu me jõudnud oleme ja kus me oleme. ja ma ei ole kindel, kas põhiõigustest sammukese tagasiastumine on õigustatud olnud. ja mis nüüd puudutab Euroopa Kohtu otsust andmete säilitamise kohta, me räägime siin andmetest ja kui me täna räägime andmete kaitsest ka proua Malmströmiga, me peame neid asju koos vaatama selle lepingu raames tegeletakse ka andmete säilitamisega ja seda tuleb kriitiliselt analüüsida. kolmas teema. Austraalia öö, kuulub eda-, arenenud riikide hulka, milleks neil sellist öö, lepingut broneeringu info kohta üldse vaja on? aitäh Spinelli, palun. mu sõnavõtt on lühike, sest olulised teemad on juba leidnud nimetamist eelkõnelejate poolt. härra Albrecht Äh, proua Lipul puudutasid teemasid, mis on ka minu jaoks oluline, kuid siiski tahaksin ühe mõtte välja tuua. kolmekümnendal augustil ülemkogu kohtumisel võeti vastu äh, järeldused tuleks äh, kokkulepe Austraaliaga vastu võtta võimalikult kiiresti. proua Malmström andis mõista, et see öö, oleks mudeliks teistele lepingutele, mida Euroopa Liit sõlmiks andmete säilitamise kohta. see on väga oluline migratsiooniteema kontekstis. sellega seoses tekib minul küsimus. võttes arvesse härra Albrechti poolt öeldud, ärgem unustagem Euroopa Kohtu otsust, mis pärineb aprillist, kus andmete säilitamine teatud perioodist pikemaks ajaks on keelatud. aitäh! annan nüüd sõnad tagasi härra Sorekale. Loo-, loodan, et teie vastus on nii lühike kui võimalik. aitäh! katsun anda detailset informatsiooni nii palju kui võimalik. alustan proua Intvelti sõnavõtuga. suur tänu tema sõnavõtu eest. me nõustume, et see on mudelleping. ja me tahaksime seda selgesõnaliselt siin ka välja öelda. Teie kaks mõtet, mida te väljendasite, meie omad soovitused kui ma ütlesin, et me kutsusime Austraalia poolt üles võimalikult lühikest aega andmeid säilitama, siis ma ei viidanud artiklile kuusteist, kus leping võimaldab teatud uurimiste jaoks andmeid säilitada. ilma, et oleks paika pandud ajaraam, kui kaua neid siis säilitatakse. me julgustasime Austraalia poolt eh, neid andmeid kustutama nii kaua, nii kiiresti kui võimalik, kui uurimine on lõpule jõudnud. me ei räägi sellest viieaastasest perioodist. nüüd, mis puudutab andmete jagamist, siis me julgustasime Austraalia poolt info jagamisel lähtuma meie lepingust pärast äh, lepingu toimimise läbiviimist toimus üritus, kus osalesid Eurojusti, Europoli, Euroopa Liidu, ka Austraalia poole äh, esindajad ja jõuti arusaamisele, et vajalik on analüütilise informatsiooni jagamine. ja sellist informatsiooni peaksid jagama ja vastu võtma need inimesed, kes seda informatsiooni mõistavad ja vähestes liikmesriikides on reisijate infoanalüüsikeskused olemas. seega see on valdkond, mida on võimalik parandada. mis puudutab andmete täpsuse küsimust, see teema ei ole meile praegu täielikult tuttav, me peame seda natukene läbi vaatama ja siis vastame teie küsimusele. mis puudutab Eh, lepingu läbivaatamise, läbiviimist, siis loomulikult me ei oota viimast, viimase hetkeni. me tegeleme sellega pidevalt erinevate partneritega. kui me saame rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas lepinguid rakendatakse siis me seda informatsiooni ka arvesse võtame. mis puudutab nüüd informatsiooni edasi, edastamist, ma tahaksin siin tulla tagasi aruande juurde, kus me selgelt ütlesime, et Austraalia tolli- ja Piirivalveamet ei ole edastanud broneeringu informatsiooni kolmandatele riikidele, see on kuueteistkümnendal lehel eh, kirjas. Austraalia pool ütles, et PNR KOV-i raames on mingisuguseid informatsiooni vahetatud, kuid see ei ole olnud tegemist, siin ei ole tegemist olnud PNR informatsiooniga mida kolmandatele riikidele on edastatud. lepingu järgi seda andmete vahetust ei ole toimunud, aga kui see peaks toimuma, siis ma tahaksin öelda, et need kolmandad riigid, kes andmeid saaksid, peavad arvesse võtma lepingu tingimusi. nüüd, mis puudutab sellise lepingu kasulikkust ja vajalikkust, kui te olete aruannet lugenud, sealset lisa C siis siin on välja toodud äh, juhtumitest, mis on välja selgitatud nii raske kuritegevuse kui terrorismi valdkonnas just tänu PNR andmete kasutamisele. ja nüüd äh, proua Stevens rääkis tundlikest andmetest. kas need andmed kustutatakse automaatselt, me oleme seda aruandes ka äh, Äh, konkreetselt välja toonud, et need andmed kustutatakse. suur tänu! aitäh, härra Soreka! proua Intvelt, te soovisite veel kord sõna, aga ainult pool minutit. aitäh, kõigepealt teie mõtted nelja aasta pärast toimuv järgmine ülevaatamine ma ei tea, kuidas siin IATA või teised organisatsioonid äh, mängu tulevad. kuidas, äh, kui palju maailm paremaks on muutunud selle lepinguga. eelkõneleja ütles, et maailm on just hullemaks läinud vahepeal. mis nüüd puudutab analüütilise info ed-, rääkim-, jagamisest, siis te rääkisite andmete infost me räägime nendest andmetest, mida juba on analüüsitud. Neid tuleb jagada õiguskaitseorganitega. sellele tuleks oma hinnang anda, kuidas see on toiminud. aitäh. suur tänu. ma tahaksin proua Intveltile vastata uus läbivaatamine, ma mainisin siin IATA-t ja ICAO. me kohtume töörühma raames Kanada esindajatega, USA esindajatega ja koostöös nendega me saame pidevalt küsida, kuidas erinevaid kokkuleppeid rakendatakse iga kolme kuu järgi toimub selline kokkulepete analüüsimine. nüüd teie teine küsimus. me räägime analüütilisest inform-, informatsioonist, mida jagatakse õiguskaitseorganitega, ka Europoli ja Eurojustiga. just see ongi see, mida me oleme Austraalialt palunud. aitäh härra Sorekale. suur tänu teile, kolleegid aktiiv, aktiivse ja koostööalti töö eest hommikusel sessioonil. jätkume, jätkame tööd kell pool kolm, neliteist kolmkümmend. meeldivat lõunat!